kell kaksteist. nüüd asume järgmise ehk viimase päevakorrapunkti juurde. kolleeg Jadot raport ekspordikrediidi agentuuride tegevuse kohta liikmesriikides ning sõna saab proua Franziska Keller. Frau Keller, Dear Mikro, colleagues, it's okay, yes. Now it's working. Dear colleagues, on behalf kallid kolleegid, raportööri Janik Žadon nimel, kes kahjuks ei saa ise kohal olla, tahaksin teile edastada temapoolsed mõtted. lugupeetud president, kallid kolleegid, suure heameelega tõden, et see koja hääletab homme esimest komisjoni eh, aruannet liikmesriikide ekspordikrediidiagentuuri tegevuse kohta ja eh, selle Äh, ametiaja jooksul äh, jõuda, jõuab lõpule töö, mis sai alguse rohkem kui kolm ja pool aastat tagasi ja ma olen südamal tänulik äh, kõikidele variraportööridele, kes on mind toetanud selle pikaajalise ettevõtluse. rohkem kui kolm aastat tagasi pöördute meie poole INTA komisjonis küsimusega, kuidas üle võetakse OECD viimased korraldused äh, eksportkrediidiasutuste kohta Euroopa Liidu seaduses. see tuli meile tavamenetluse kaudu äh, varsti pärast Lissaboni lepingu jõustumist, ajal, kui parlament katsetas oma uute volitustega ja sai teadlikuks oma kohustustest mitte ainult Euroopa kodanike suhtes, vaid ka uue aluslepingu vaimu ja sõna täitmisega eluga. samal ajal finants- ja majanduskriis puhkes Euroopas ja koos sellega ka äh, suurem tähelepanu avaliku sektori kulutuste kohta. parlamendi raportöörina esitas nende küsimuse, mida meie parlamendi liikmetena teame ähm, liikmesriikide äh, vastavate äh, ekspordi- ja krediidiagentuuride tegevuse kohta, kes kasutab avaliku sektori rahasid. ma täheldasin, et me teame väga vähe. lisaks sellele äh, ma märkasin, et puudub äh, sidusus liikmesriikide ekspordikrediidi agentuuride äh, tegevuse vahel ja Lissaboni lepingu teismete vahel, mis näeb ette, et kogu see tegevus peaks lähtuma Euroopa Liidu välistegevuse põhitegevustest, nagu on ette nähtud äh, aluslepingu artiklitega kolmkümmend üks, kolm ja kakskümmend üks. minu üllatuseks minu mõtteid jagasid kõik minu enda komisjoni kolleegid kuigi meil oli ka sügavaid vastuolusid eh, teatud kaubandusküsimustes, olime me ühinenud Lissaboni lepingu ja tema eesmärkide all. ja seetõttu ma saavutasin eh, kõikide fraktsioonide poolse toetuse äh, Äh, kui me pöördusime parlamendi poole palvega äh, esitada iga-aastased aruanded liikmesriikide eksportkrediidi agentuuride kohta ja selle kohta, kuidas on OECD vastav korraldus üle võetud. see uus aruandekohustus äh, näeb ette ka komisjonipoolse hinnangut selle kohta, kas liikmesriik ja nende ekspordikrediidiagentuuride poliitika äh, peab kinni Euroopa välistegevuse äh, põhieesmärkides, mis muuhulgas näeb ette demokraatia edendamist, inimõiguste austamist ja aastatuhande eesmärkide saavutamist komisjon äh, oli nõus meie sõnumi nõukogule edastama, seega me tänusõnad kuuluvad komisjonile härra Deniss Deuneile homme hääletusele tulev raport annab äh, hinnangu komisjoni esimesele iga-aastasele aruandele äh, aasta kaks tuhat üksteist kohta. samas peame tunnistama, et me oleme selle ettevõtmise alguspunktis alles. liikmesriikidel on olnud raskusi äh, sellise aruande koostamisel mittefinantsi eh, eh, kohustuste puhul, kui on jutt sellest, kuidas nad edendavad demokraatiat ja inimõigusi ja austamist ja kuidas kujunevad eh, ekspordikrediidiagentuuride tegevustasud. kuidas tulevusi, tulevikus selliseid aruandeid koostada ja kuidas komisjon peaks neid hindama, oli meie mõte järgmine aruande liikmesriikidelt saab päris kindlasti olema parem ja ma tahan tänada kõiki oma kolleege, kes selle ametisse aja jooksul on teinud kõik selleks, et Euroopas saaks äh, tugevam äh, tegija äh, demokraatia edendamisel, inimõiguste austamisel. tänan, sõna saab kolleeg Ferreira. president, num contexto politico e president, poliitilise majanduskriisi ajal kui kapitali globaliseerumine pidevalt levib ja majanduste vastastikune sõltuvus suureneb äh, ja on vaja tugevdada kontrolli kaubandusele, äh, võib äh, ekspordi krediidiagentuuride tegevus veelgi süvendada ebavõrdsust põhja-lõuna vahel ja Euroopa Liidu liikmesriikide majanduste vahel ja see on sügavas vastuolus nende eesmärkidega, mida me pidevalt rõhutame seoses äh, koostööga. kuid jätkuvalt kasutatakse seda meetodit, äh, kui nähtamatu käsi hävitab konkurentsi ja äh, hävitab nõrgemaid tootmissüsteeme proua volinik, palun. lugupeetud äh, liikmed, lugupeetud äh, proua Keller, kes te esitasite selle raporti, tahaksin teid kõiki tänada, siin äh, räägiti väga huvitavatest probleemidest üleilmne majandus- ja finantskriis on näidanud, kui oluline on äh, maailma majanduse jaoks äh, piisav krediit, piisav rahastamine. ekspordikrediit äh, on üks instrument, mis aitab seda probleemi lahendada, see on strateegilise tähtsusega instrument kogu Euroopa Liidu jaoks. kuid teisest küljest on tähtis tagada, et ekspordikrediiti antakse läbipaistvatel tingimustel ning et läbipaistev oleks ka ekspordikrediidiagentuuride tegevus see on äh, üks eesmärk, mille Euroopa Liidu määrus tuhat kakssada kolmkümmend kolm aastast kaks tuhat üksteist on äh, seadnud ning äh, selle määrusega on kehtestatud teatud reeglid ja mehhanismid. ja seetõttu märgime järgmist. Euroopa Komisjon jagab raportööri arvamust, et liikmesriigid on oma iga-aastastes aruannetes andnud infot, mida paluti, ekspordikrediidiprogrammide kohta mm, aasta kohta kaks tuhat üksteist ning Euroopa Komisjon omalt poolt peab silmas Euroopa Liidu artiklit kakskümmend üks ja sellega seonduvaid kohustusi. me kontrollime, kuidas ekspordikrediiti antakse me kavatseme saadud andmeid äh, ka edasi analüüsida ja vaadata, kas ekspordikrediidi andmine vastab äh, määruse tuhat kakssada kolmkümmend kolm tingimustele. Euroopa Komisjon äh, kasutab võimalust ka selleks, et tänada raportööri ja Euroopa Parlamenti üles näidatud toetuse eest ning tänada teid ka selle eest, et te räägite eraldi kiiresti areneva majandusega riikide kaasamisest. sellised riigid nagu Hiina, Brasiilia ja India on ekspordikrediidi vallas viimastel aastatel muutunud väga olulisteks riikideks ning seetõttu on meie jaoks tähtis neid kaasata dialoogi. aitäh teile! suur tänu proua volinikule, sellega on ka viimane arutelu meie tänases päevakorras lõppenud ning hääletamine toimub homme kell kaksteist. järgmine istung algab homme kell kaheksa kolmkümmend.